suur tänu ja enne kui me lõunat lähme sööme, peame tegema järgmise teadaande. ma saime ALDE fraktsioonilt eh, ettepaneku, et äh, Vincenzo Jovine saaks äh, eelarve kontrolli komisjoni liikmeks Joanne Maria Ugias äh, saaks äh, transpordikomisjoni liikmeks, kes hääletaks, äh, hääle, vabandust, asendaks Vincenzo Juvinet. keegi selle vastu ei ole, nii et see ettepanek on vastu võetud. nii.